avant de mon adresse de bienvenue enne oma tervitussõnavõttu Guinea Vabariigi presidendile pean teid äh, informeerima sellest, mis juhtus Liegis, Belgias. üks äh, meesterahvas tappis kaks Belgia politseinikku ja ühe Belgia kodaniku. politsei tappis meesterahva pärast seda rünnakut, me ei tea veel, kas tegemist oli terrorirünnakuga või mitte, kuid äh, seisame Belgia kuningriigi, Belgia kodanike kõrval, tunneme kaasa nende Belgia politseinike, tapetud, Leesis äh, hukatud Belgia politseinike perekonnale. ja mul on kahju, et äh, Guinea Vabariigi presidendi vastuvõtuse üritus, see juhtum varjutab. me ei tea veel, kas tegemist on terrorirünnakuga või mitte, aga Belgias ja ka mujal Euroopas on olnud mitmeid vägivallajuhtumeid, millel on olnud kahetsusväärsed tagajärjed lugupeetud daamid ja härrad, meil on au täna võtta siin täiskogu saalis vastu Guinea Vabariigi presidendi Alfa Conde'd. Te olete teine Aafrika liider, kes selle aasta jooksul meie ette tuleb. kolmas ja te